asjade julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus olukorra kohta äh, Liibüas. soovin äh, tere tulemast äh, härra volinikule. enne sooviksin teile aga öelda seda, et tervislikel põhjustel proua Mogherini ei saanud täna siia tulla. seega annan ma sõna volinik Stiljanidesele. palun, teil on sõna suur tänu teile, härra president, kallid kolleegid. Liibüa on, see on olukord kriitiline, olukord seal riigis on aina halvenenud ja tsiviilisikuid, kes on kodusest lahkunud, on aina rohkem. väga paljudes piirkondades, eriti Benghazi läheduses, on tekkinud tõsine humanitaarkriis haridus ja tervishoiuteenused on katkenud, paljud haiglad ja koolid äh, te vaevalt tegutsevad. ning praegusel nafta tootmine on praktiliselt katkenud Eh, Liibüa dinaar on eh, oma väärtusest palju kaotanud, samuti on väga paljud põhitoiduained eh, muutunud raskesti kättesaadavaks. julgeolekuolukord on samuti halvenenud ja relvarahud, mis koha peal sõlmitakse, on teretulnud, kuid mitte piisavad. paljudes linnades on eh, kuriteod eh, jäävad karistamata. sellega seoses eh, peab rääkima ka kriminaaljõuk, kurjategijate jõukude poolt toimuvast inimkaubitsemisest. liialt paljud elud satuvad merel ohtu. aina rohkem liibüalasi üritab riigist põgeneda naaberriikide kaudu, eh, kus need on hästi vastu võetud. paljud eh, Liibüa perekonnad on ära kasutanud eh, oma viimased säästud ja neil on võimatu ots otsaga kokku tulla. liibüalased on konfliktidest väsinud. sõdast on kasu olnud ainult sellistele terrorirühmitustele nagu Daesh. Need, see terrorirühmitus on oht, mida ei saa ignoreerida ja seoses sõjaga on tekkinud suured lõhed ka Liibüa ühiskonnas. kui nad ei suuda kokkuleppele jõuda kohalike eh, eh, võitlejatega, siis nad ei suuda olukorda enam kohapeal kontrollida. näiteks on katkestatud maanteeühendus Benghazi ja Tripoli vahel ja see probleem ei puuduta ainult Liibüat, vaid ka naaberriike. tegemist on äh, veel ühe põhjusega, miks toetada rahvusliku ühtsuse valitsuse loomist. võimalikult palju äh, võitlejaid tuleb äh, koondada riigi institutsioonide alla. on tehtud edusamme poliitilises protsessis, ÜRO eriesindaja Bernardino Leon meie täieliku toetusega, teeb kõik selleks, et eh, kokku viia valitsuse esindajad ja nende rivaalid Tripolis. sel nädalal New Yorgis ÜRO Peaassambleel näitas rahvusvaheline kogukond oma täielikku toetust ÜRO jõupingutustele tuua kokku eh, mõlemate poolte esindajad. me vajame läbiräägitud lahendusi kokkuvõttes nägime esimesi julgustavaid samme. rahvusvaheline kogukond, muuhulgas kõik Liibüa naabrid Eh, leidsid, et on ainult üks võimalus edasi liikuda. see on üks, eh, see on ühelt poolt tänu Euroopa aktiivse lobitöö tulemusele saavutatud eh, edu. kuid väga palju on veel vaja teha, oleme tööd teinud ööl ja päeval, et toetada riikliku ühtsuse valitsuse loomist nüüd on rahvusvaheline kogukond ühel meelel. liibüalased on nüüd need, kes peavad võtma vastutuse enda peale ja looma valitsuse, et ära hoida riigi täielik kokkuvarisemine. teame kõik väga hästi, et isegi kui luuakse rahvusvahel, rahvusliku ühtsuse valitsus, muutused ei tule üleöö, see võtab aega, et olukord paraneks isegi kui saame kõik osapooled kokkuleppele alla kirjutama. kuid samas oleks see võimalus. see ei oleks kokkuvõttes oleks esimene samm. E, e, tahaksin rääkida meie strateegilistest eesmärkidest ning meie praegusest tegevusest Eh, mida, sellest, mida kavatseme edasi teha, et eesmärkideni jõuda. me tahame julgeolekut, stabiilsust, vastutustundlikku vale, valitsust ning, eh, ning eh, õigusriiki Liibüas. Liibüa ja elanikud on ära teeninud õiguse rahus elada me soovime, et Liibüa valits-, majandus taas kord õitsele lööks ning soovime et inimkaubitsejad, kes äh, inimeste ahastusega mängivad, äh, jõuaks äh, kohtu ette. meie esmased jõupingitused Liibüa aitamiseks nende riigipiiride tugevdamisel ja institutsioonide ülesehitamine saab ainult siis toimuda, kui meil on äh, Eh, uus valitsus, kellega koostööd teha. me no, ütlesime kõigile osapooltele New Yorgis, et me oleme valmis eh, saja miljoni eest abi osutama niipea, kui poliitiline kokkulepe sõlmitakse. see eh, tähendaks teatud meetmeid, mida finantseeriks Euroopa programm eelarve Liibüa jaoks, samuti ka rahu ja julgeoleku instrument. see peaks aitama üles ehitada Liibüa riigi institutsioonid, see peaks tugevdama erinevate rühmituste vahel riigis, samuti peaks see toetama eh, ka eh, kohalikku omavalitsust, eh, kodanikuühiskonda, õigusriiki, see peaks aitama inimeste elu normaalsusse tagasi viia ning see peaks ka põhiteenused riigi tagasi tooma eriti tervishoiuteenused. me toetame ministeeriumite loomist, eriti neid, mis aitavad hallata migri-, migratsiooni, toetame VKE-sid ning pakume neile võimalusi eh, toetada Liibüa noorsugu ning aidata riigi viletsusest välja see on lisaks juba praegu osutatavale humanitaarabile eh, ja Eh, eriti haavatavate vaste inimeste aitamiseks. üritame luua turvalise keskkonna eh, rahvusliku leppimise valitsuse loomiseks. Euroopa Liit toetab eh, ÜRO-d üritame korraldada kohtumist Tuneesias, üritame Eh, toetada ka kõik eh, erinevaid valitsussektoreid, üritame erinevad töögrupid kokku kutsuda. rahvusvahelise üldsuse esindajad, Liibüa valitsuse vahelisi kontakte üritatakse praegusel hetkel eh, just kokku viia, nüüd aga Liibüa see, kes peab hakkama otsustavalt tegutsema keegi ei saa otsuseid nende eest langetada. tean, kui väga teie koda on poliitilisi kokkuleppeid alati toetanud, olen kindel, et mängite ka tulevikus olulist rolli e, stabiilse lahenduse leidmisel. on viimane aeg e, näidata üles e, liidri rolli, käituda vastutustundlikult ning kirjutada kokkuleppele alla Liibüa äh, peab äh, taas jalule pääsema. suur tänu teile! aitäh, volinik Stiljanides! ja nüüd äh, alustame arutelu. Äh, kõigepealt saavad sõna fraktsioonide nimel kõnelejad Rahvapartei kõigepealt. Maria Gabriel, kaks minutit, palun. aitäh, president, lugupeetud volinik, kallid kolleegid, esimest korda kahe tuhande üheteistkümnendast aastast on Liibüa jällegi teel, et äh, kõike täielikult muuta. me peame toetama ÜRO eriesindaja Bernardino Leoni jõupingutusi ja Euroopa Liidu jõupingutusi, et neid äh, vankumatult toetada äh, kõik osapooled peavad käituma nüüd vastutustundlikult selleks, et teha lõpp olukorrale, kus see riik ohustab riiklikku, regionaalset ja ülemaailmset julgeolekut nagu te ütlesite, härra volinik, ähm, äh, aeg ei ole enam pidada läbirääkimisi tingimuste üle. nüüd on äh, aeg alustada tööd ähm, äh, rahvusliku ühtsuse valitsuse raames. regionaalsel tasandil ning Euroopa Liidu seisukohast tahaksin rõhutada, kuivõrd oluline on see seos Saheli piirkonnaga see regioon on olulise tähtsusega selleks, et hoida ära ebakindlate alade levimist Ehm, me peaksime su suurendama eelarvet eh, Nigeeria ja Saheli missioonidele eh, ja ärgem unustagem ka seda, et mis toimub Malis, on seotud sellega, mis toimub Liibüas, sellega on seotud terrorismi ja inimkaubanduse vastane võitlus ja tahaksin kasutada seda arutelu ja kutsuda Euroopa Liitu üles tegema rohkem koostööd Aafrika partneritega eh, selleks, et luuresüsteeme sellel kontinendil parandada Euroopa Liit ja ÜRO peaksid keskenduma oma jõupingutused toetamaks erinevaid algatusi, mis aitaks saavutada rahu kohalikul tasandil, naiste äh, ja kaasates naisi ja vähemusi Äh, rahu äh, äh, jalule seadmine sõltub just nimelt kohalikest võimuslikest. me oleme Liibüa konfliktis jõudnud pöördepunkti, samal ajal kui rahvusvaheline üldsus tegeleb rohkem praegu Süüria teemaga. mida saaks Euroopa Liit rohkem teha selleks, et Liibüat aidata ja aidata kaasa regionaalsele stabiilsusele, see küsimus on lahtine ja ma tänan teid. aitäh ja nüüd saab sõna härra Postinaro kaheks minutiks sotsiaaldemokraatide nimel, aitäh. Äh, president, aitäh volinik selle info eest, mida te meile esitatakse, esitasite, sest et äh, Liibüa oli äh, ÜRO Peaassambleel üks põhilisi kõneteemasid. Liibüa puhul peaksime veel kord kordama. me oleme korduvalt siin kojas öelnud, et see on viimane tähtaeg, see on viimane tähtaeg, rohkem ei saa aega raisata aga kahjuks äh, iga kord ähm, äh, näib, et äh, kui meile näib, et valgustunneli lõpus hakkab paistma, siis see kokkulepe rahvusliku ühtsuse valitsuse loomiseks ei saa teoks, tegemist ei ole naljaga, aga kaalul on terve riigi saatus, kogu rahva saatus ning kogu regiooni saatus kogu selle regiooni tulevik ja stabiilsus on seotud just nimelt sellega, kuidas asjad Liibüas arenevad. Daesh ei kaota aega, ta ei oota. ta kasvab ning äh, levib kõikjal, kus leiab viljaka pinnase ning üritab destabiliseerida regiooni. Euroopa Liidu ja Euroopa Liit ja rahvusvaheline üldsus ei saa lubada Liibüal äh, muutuda läbikukkunud riigiks Need, kes tõesti Liibüast hoolivad ja liibülastest hoovivad, ei saa lubada eh, veelkordset rahukava läbikukkumist. Liibüa on täna Liibüa rahva kätes ja nende juhtide kätes eh, vägivald ning tõe, tõsisemaks muutuv humanitaarolukord peab lõppema. nagu kõrge esindaja korduvalt on öelnud, Euroopa Liit on valmis ja teie just rääkisite sellest, Äh, kuidas Euroopa Liit saab aidata Liibüa rahvusliku ühtsuse valitsust äh, äärmiselt oluline on leida selline kokkulepe, mis ühendab kõik pooled, aga olgem siiski realistlikud, mitte ükski äh, kokkulepe ei saa olla täiuslik kõigi poolte jaoks, kõik peavad millestki loobuma, asi puudutab kompromisse. veel kord, ÜRO eriesindaja vahe, vahendatud rahuplaanil on uus tähtaeg ning see peab tõesti olema nüüd viimane lõpptähtaeg. sest muidu on liiblased need, kes äh, maksavad kallist hinda. ja veel üks asi selles, selle kohta, mida Euroopa teha saab, ärgem unustagem, et Euroopa peaks äh, tegema midagi kahes küsimuses, kõigepealt sanktsioonid Äh, nendele, kes äh, rahuleppele alla ei kirjuta ja ka nende vastu, kes äh, nii-öelda teiste vahendusel peetavaid sõdasid toetavad. aitäh ja nüüd saab sõna härra Temesmaaker üheks minutiks, palun. aitäh, president. volinik, me teame, et kõrge esindaja Äh, osutab Liibüale väga suurt tähelepanu ja seda täiesti põhjendatult. riik on varemes, rahvas on meeleheitel, aga ära tuleb käia väga pikk tee. jah, on surve, et äh, sünniks rahvusliku ühtsuse valitsus, aga me peame hoolitsema ka selle eest, et kõik teised võimuorganid tegutsevad ja on olemas vajalikud institutsioonid me peame vaatama ka, kuidas toimub õigussüsteem, sest kuidas tagada, et õigus seatakse jalule, et süüdlased saavad karistada, kuidas erinevad rahvusrühmad üksteisega lepitada, kuidas tagada õiglus sõjakuritegude ohvritele ja hoolitseda selle eest, et need, kes neid kuritegusid toime panid, karistada saaksid. ja samuti tuleb ähm, mõelda haridusele, sellele, kuidas inimesed saaksid ise õppida oma arvamust avaldama, kuidas luua sõltumatu kodanike ühiskonda, sest see peaks olema äh, Äh, suunajaks poliitilistele liidritele, et nad langetaksid õiged otsused. kui Euroopa Liit ei suuda olla nende väljakutsete kõrgusel, kui me ei suuda tagada stabiilsust, siis ei ole ka lõpp, äh, ei ole ka rahu ja, ja see on äh, lubamatu, nii et, et me jätkame ja nüüd härra Maura Barandian. suur tänu, president lugupeetud volinik, kallid kolleegid, ehm, kokkuleppe ettepanek, mis meile esitati, on kindlasti viimane võimalus viimane võimalus selleks, et kaks võitlevat osapoolt eh, looks aluse relvarahu loomiseks ning rahvusliku ühtsuse valitsuse loomiseks, mis aitaks eh, rahu tuua kogu riiki ning piirkonda ka suuremat stabiilsust. seda ei ütle mitte mina, vaid Bernardino Leon Eh, ning eh, viimane tähtaeg on kahekümne kaheksas oktoober. kui selleks hetkeks pole suudetud valitsust luua, rahvusliku ühtsuse valitsust luua, siis eh, peame alustama uuesti läbirääkimisi ning kokkuleppe puudumine pole mitte ainult Liibüa rahva jaoks halb, vaid sellel on regionaalsed tagajärjed ka eh, riigi balkaniseerumise eh, edasiviimiseks, vaid see tugevdab ka Daeshi. sellal, kui meie siin räägime, liigub Daesh aina edasi, kontrollib juba ühte rannikupiirkonda, mis on Šveitsi suurune Liibüa rannikul. Nad on org sõjaliselt organiseeritud nii Iraagis kui Süürias ning neil on ligipääs ka lennukitele ja sõjalaevadele. meie aga ei tee endiselt mitte midagi, me ei suuda sõlmida olulisi kokkuleppeid selleks, et see riik, mis asub Euroopa lõunapiiril, äh, saaks äh, normaalsuse tagasi. peame äh, toetama ja avaldama võimalikult suurt survet selleks, et läbirääkimised lõpeksid hästi ning teiseks eh, peaksime pakkuma kõik, kogu vajalikku toetust Liibüa võimuesindajatele, et eh, nad eh, võitleks Daeshi vastu ning ei takistaks selle edasist laienemist. ainult nii saame me luua aluse selles piirkonnas stabiilse tuleviku loomiseks. suur tänu, järgmisena saab sõna pooleteiseks minutiks härra Kousu, suur tänu teile. meie tervitame Bernardino Leoni jõupingutusi, nagu me tervitame ka härra Mistura jõupingutusi Süürias. nimelt arvame me, et see on ainus võimalus äh, regionaalse lahenduse loomiseks, mis võtaks arvesse kõiki osapooli. volinik rääkis meile äh, äh, erinevatest katastroofidest, nagu oleks looduskatastroof tabanud Liibüas, kuid ta samas, ärgem unustagem, et tal on halb mälu. kahe tuhande üheteistkümnendal aastal osales Euroopa Liit, NATO ja USA osalesid lennurünnaku rünnakutes äh, Liibüas. Äh, kokkuvõttes, keda kaitsti? näha on, et liibüalasi ega Euroopat ei kaitstud. mida siis tehti? Äh, hävitati Liibüa riik, nagu enne hävitati Iraagi riik ning nagu nüüd hävitatakse Süüria riik. tulgem algusesse tagasi. on tuhandeid hukkunud, tuhandeid uppunuid sadu tuhandeid pagulasi, terrorism aga aina laieneb. ütlesime seda Bernardino Lene ka välisasjade komisjonides. oli võimalus äh, Aafrika Liidu osalusel, Alžeeria osalusel Eh, läbirääkimisi edasi viia, kuid selle, seda ei tehtud, vaid toetati sõjalist tegevust. Ehm, ja sellega seoses me praegu toetame läbirääkimisi. meil oleks vaja luua rahvusliku ühtluse valitsus selles riigis, see on alus globaalse kokkuleppe sõlmimiseks, mis võtaks arvesse kõiki nii erinevaid hõimu kui riigi ehm, ehm, valitsussektorit. me ei tohi langeda kiusatusse taaskord ühepoolse sõjalise rünnaku läbiviimiseks, aitäh proua Lohpiiler pooleteiseks minutiks, palun äh, aitäh, president, eile kui ma tunnisest tagasi tulin, äh, kus me pidasime läbirääkimisi Liibüa osapoolte esindajatega, inimõiguste aktivistidega ja erinevate hõimude esindajatega Äh, äh, ühelt poolt toetati poliitilist kokkulepet, kuigi leidakse, et paljud nende, need, kellel mõju on Liibüale, nendega tegelikult ei konsulteeritud. Äh, selles deklar-, seda deklaratsiooni teksti võib siiski pidada positiivseks, sest seal räägitakse inimõiguste kaitsest ja nende inimõiguste rikkujate karistamisest Äh, me, see kokkuleppe saavutamine on äärmiselt oluline, aga selle ellurakendamine on väga raske. Äh, on väga palju relvarühmitusi, kes jälgivad oma huvisid ja mitte kõik osapooled ei kirjutanud alla ja äh, isegi alla, allkirja, selle deklaratsiooni allkirjutamise puhul on oht, et vägivald endiselt eskaleerub praegustes olukordades on rahvusliku ühtsuse valitsuse loomine ning stabi-, stabiliseerimine järgmiselt suur väljakutse eh, ja see nõuab Euroopa Liidult ja ÜRO-lt suurt toetust eh, ja väga oluline eh, oleks see, et kõik liikmesriigid kõneleksid ühel häälel. viimastel aastatel Äh, äh, oleme me üha kuulnud äh, jõhkratest inimõiguste rikkumisest Liibüast, sellest, kuidas rikutakse pagulaste õigusi. Nende vastu tuleb võidelda ja ma loodan, et Euroopa Liit toetab edaspidigi inimõiguse aktivistide tegevust nii Liibüas kui väljaspool liikmes, sest see on oluline rahuprotsessi jaoks, aitäh. suur tänu järgmisena saab sõna härra Castaldo, poolteist minutit. tänan, president me saavutasime küll kokkuleppe, kuid me peame veenma neid, kes selle alla kirjutasid, et, et nad läheksid nüüd edasi. see on oluline, see ei ole üksikasi. erisaadik Leon äh, rääkis, et on vaja moodustada rahvusliku kokkuleppe valitsus kui tuleb arvesse võtta ka erinevate arvamistest, äh, näiteks hõimud äh, lõunapiirkonnast, kes ei ole araablased ja see on oluline. tuleb korralikult tegutseda, et me ei käivita uut kodusõda. Leoni kava on selline, mis hõlmab liiga palju äh, pooli. Äh, Benghazist esindajad, Tobruki parlament, siis Tripoli parlamendis esindajad, kõik need kokku äh, ja igasugused natsionalistlikud jõupingutused ja ka Maroko peaminister on öelnud, et see äh, põhjustab seda, et pikki Aafrika rannikud tekivad igasugused organid. Obama septembris ÜRO-s ütles, et möödaniku vead on selle põhjustanud, kuid asi on tegelikult palju keerulisem. Äh, see sõda on meile päranduseks Bushi aegadest USA, Prantsusmaa, Ühendkuningriik ja ka teised rahvad on pommitanud seda riiki, kuid ei ole kaasa ainult demokraatliku üleminekuprotsessile. Nad arvasid, et Liibüa nafta on tähtsam kui Vahemere riikide tulevik. ja nüüd peavad need inimesed vastutama oma tegude eest. aga millal nad võtavad endale vastutuse, selle asemel, et neid teiste õlgadele veeretada härra Kastaldo, teil on sinise kaardi küsimus, kas te olete nõus vastama? härra Jakovitšitš. suur tänu, et te nõustusite vastama minu küsimusele, ma nõustun teiega täiel määral. suur tänu, et te nõustusite vastama minu küsimusele, palun korrake oma küsimust suur tänu veel kord, et te nõustusite vastama minu sinise kaardi küsimusele. ma tahan öelda, et ma nõustun teie poolt esitatud analüüsiga sündmuste kohta ja selle kohta, miks Liibüa on jõudnud sellesse faasi, nagu ta on, kuid ma tahaksin eh, esitada teile küsimuse mõningate analüüside kokku, kes on ütelnud, et lahendus, mida pakutakse Süüria lõibule, peaks olema sarnane lahendusega, mida pakuti Bosnia-Hertsegoviinale, et see on tee rahule. ma ei usu, sest Bosnia-Hertsegoviina tegelikult ei funktsioneeri, kuigi seal on rahu saavutatud, seega Süüria ja Liibüa, eriti Liibüa tulevik, kui te olete minuga nõus sõltub sellest, et need inimesed peavad ise otsustama oma saatuse üle, ei, meie peame sellele protsessile lihtsalt kaasa aitama. ma palun mikrofon. suur tänu. ma olen täiesti teiega nõus et me räägime siin erinevatest plaanidest, aga need reaalsuses ei toimi. niisiis, äh, vajadus on vaherahu järele, aga ärgem tehkem samu vigu, mida me oleme juba minevikus teinud. Äh, muidu oleme me järjekordses ummikseisus ja meil on mõne aasta pärast äh, veelgi suurem probleem lahendada. ning ka see valitsus ei suuda kvalifikaadi vastu seista. järgnevalt kolleeg Bork-, Borghesio proua äh, Mogherini äh, kõneles siin meie ees, aga selles küsimuses, äh, mille osas me täna räägime, ei ole proua Mogherini olnud väga enesekindel ja suur tegutseja, vaid ta ei ole tegelikult midagi teinud. ei ole mingisuguseid konkreetseid tulemusi, mis komisjoni esindajatelt meile on täna edastatud. null on see tulemus. minu arust ei ole praegu ka selge kuidas Euroopa Liidu positsioon üldse Liibüa suhtes tänasel päeval välja näeb? E, ikkagi on tegemist ju meie vahepere, Vahemere naaberriigiga. E, iga päevaga muutub olukord aina dramaatilisemaks, e, Liibüas tegutsevad inimkaubitsejad ning see viib selliste tragöödiateni, nagu nägime eile. samal ajal on Äh, Liibüa äh, grossmufti, suuremufti äh, suurmufti seisukoht praegu šokeeriv, praegu ei ole üldse piisav see, et Süüriat võetakse aluseks tuleviku Liibüa jaoks šariaadi seadused eh, ei tohiks eh, seal eh, ainsa seadusena, ainsate seadustena kehtida, mida ka Euroopa Liit arvab ja teeb selle kohta. ÜRO äh, äh, ei paku moraalset toetustki äh, Liibüas, eurooplased võib öelda, ei ole seal kohapeal äh,, aga kas te olete praegu valmis äh, Liibüas midagi ära tegema ka siis, kui šariaadi seadus ainult äh, valitseb? Äh, järgnevalt kolleeg Epiteedios, palun üheks minutiks. suur tänu teile. Liibüa juhtum näitab jällegi, et Euroopa Liidu välispoliitika on olnud vale. meid kaasati Eh, selle riigi kahte eh, kodusõtta ilma igasuguste huvideta, selle asemel, et need probleemid lahendada, saime me osaks eh, probleemist. humanitaarkriis on aset leidmas, kõik osapooled on rikkunud inimõigusi ning meil on page-, pagulaste ja sõjapõgenike voolud, kes jõuavad Itaaliasse ja teistesse riikidesse ning muudavad olukorra veelgi hullemaks. nüüd on ISISe Äh, džihadistlikud jõud tegutsemas samamoodi nagu Süürias. Äh, mida me siis praeguses olukorras näeme? me näeme seda, et Äh, me liigume vales suunas. me tahame äh, president Assadi võimult kukutada, äh, aga mis mõttega? Türgi on ISIS toetanud ning nad on survestanud ka sellele, et tuhanded pagulased jõuaksid Kreekasse. mida Euroopa Liit aga teeb? Euroopa Liit räägib Türgiga läbi ning annab talle priviligeeritud partneri rolli selle asemel äh, peaksime me neile ütlema, et kui nad tahavad Euroopa Liiduga liituda, siis nad peavad oma kohustusest kinni pidama. Äh, sellisel juhul me edasi liikuda ei saa, sellepärast et rahu kusagil jalule ei seata. nii palju siis äh, fraktsioonide eest kõnelejatest, edasi jõuame härra Predani, kes saab sõna kaheks minutiks. Bon. Euh, euh, lugupeetud president me teame kõik, et äh, kodusõda on kestnud juba neli aastat. Äh, see on Liibüa täielikult ruineerinud ning äh, kõik institutsioonid on sellest rääkinud ning Liibüas valitseb kaos, tõeline kaos, mis ohustab terve regiooni stabiilsust, aga tegelikult ka liidu stabiilsust ja me näeme, et äh, Liibüa on ka paljude sündmuste äh, sõlmpunkt, see on seotud äh, näiteks ebaseaduslike rändevoogudega. sellega on seotud ka terrorismioht ja terroristide lähetamine teistesse riikidesse, me oleme kõik näinud, millised on Liibüa konflikti tagajärjed teistes naaberriikides ja eh, see tähendab siis seda, et kui meie liit ei suuda kriisiga tegeleda, siis eh, tuleb eh, siis tuleb meil teha suuremat koostööd ÜRO-ga, lisaks sellele on meil operatsioon Sofia, kuid Sofiast ei ole ju piisanud, Sofiat ei ole saatnud edu, sellepärast et Liibüas ei ole rahvusvaheliselt tunnustatud stabiilset valitsust, kes suudaks olla liidule partneriks ÜRO äh, erivolinik Bernardino Leon on äh, pidanud Liibüaga läbirääkimisi, ta on äh, teinud mitmeid katseid saada poliitilisele kokkuleppele allkirju, kuid need on ebaõnnestunud ja nüüd ootame me kahekümnendat oktoobrit, mil tehakse uus selline katse ja loodame, et Liibüa valitsus suudab enne kahekümnendat oktoobrit mingile kokkuleppele jõuda, me ei tohi lootust kaotada, me peame jätkama lootmist, et selline kokkulepe või kompromiss ikkagi sünnib. ja et siis saabub selline ajahetk, kus Euroopa Liit saab toetada Liibüas demokraatlikku protsessi, suur tänu teile! suur tänu! ma näen, et siin härra Šoprat on sõna soovinud ütleb president, kas olete nõus võtma sinise kaardi küsimuse? ei, ma ei taha Fond Nationaliga läbirääkimisi pidada. hästi, järgnevalt siis palun kolleeg Panseri pooleteiseks minutiks. Grazie. Grazie, presidente. Siamo... suur tänu teile, härra president kõige keerukamas ajahetkes äh, ja me peame selle endale selgeks äh, tegema. on täiesti mõtlematu, et Euroopa Liit äh, hakkab survestama erinevaid osapooli siin ühtsele kokkuleppele jõudma. kakskümmend oktoober on lõppfaas, nii et me peame selgeks tegema, et need osapooled, kes rahusõlmimise kaasa ei tee, peavad tulevikuga silmitsi seisma. selles raamistikus ei ole mingisugune liiga e, ere e, idee siin avada ÜRO-s arutelu, sest võib-olla tõesti ÜRO esi, eriesindaja oleks selles lõppfaasis e, abiks, aga me ei pea mõtlema mitte ainult Lähis-Ida regiooni peale, vaid ka äh, Euroopa peale, mis saab edasi, kui konflikt laieneb, terrorioht suureneb, paljud inimesed, veelgi rohkemad inimesed hakkavad pagema ka Liibüast, võib-olla Eh, naaberriikidesse, see tähendab, et pagulaste vood ainult suurenevad. Eh, seetõttu on eh, Liibüa taasülesehitamistöö äärmiselt vajalik ja ma loodan, et Euroopa Liit teeb kõik, mis tema võimuses selleks, et jõuda kokkuleppele, meil on ainult mõned päevad aega ja me peame kasutama ära selle härra Panseri, teile esitatakse küsimus, härra Karver tahab küsida, kas olete nõus selle võtma? härra Karver, palun siis suur tänu teile. härra Panseri, tundub, et te olete ÜRO suhtes väga kriitiline. tundub, et te olete lihtsalt ülevalt alla lähenemise võtnud, et, et Euroopa Liit on parim rahvusvaheline organisatsioon selle probleemi lahendamiseks. kas te olete tõesti veendunud, et Euroopa Liidu enda tegevus teatud äh,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 bernardino leon l'attuale negoziatore con il tedesco kobler. era una fase secondo me sbagliata quella di aprire oggi questa discussione ed era necessario farlo dopo perché questo. see oleks eh, selle debati jaoks vale hetk seda oleks pidanud tegema hiljem sellepärast et eh, see praeguste läbirääkimiste seisu ei paranda eh, seetõttu ma ÜRO-d ka kritiseerisin ja ma arvan, et see oli õigustatud. kolleeg Karski, palun olukord Liibüas on üks äh, hullemaid välispoliitika lüüasaamisi äh, üldse. see on selle järel, et äh, lääne eliidid on olnud silmakirjalikud oma käitumises Äh, muidugi saime me siin kokkulepped äh, nafta pumpamiseks, äh, toetades Gaddafit ja tema sõpruskonda, kes oli Euroopa riikide sõber, aga see sõprus ei kestnud mitte kaua ja tegelikult Iraagi vigu me kordasime ka Liibüas. ning need riigid, kes täna on Liibüaga ühendatud ja seotud ning toetavad Liibüa režiimi, kutsuvad täna üles solidaarsusele selleks, et lahendada pagulus, pagulaskriis ja probleem. sellised riigid nagu Poola, Slovakkia, kes ei olnud kunagi seotud Gaddafi režiimiga, neid eh, lüüakse avalikkuse ees risti, sellepärast et nad ei taha kanda oma vastutust eh, pagulaste koorma vastuvõtmisega aga Gaddafi endised äh, sõbrad ei saa olla tänasel päeval meie moraalseks äh, juhiks äh, ja lahendada meie probleemid. härra Karski, härra Eferitš tahab teie käest küsida küsimust, kas olete nõus vastama? olge hea, härra Eferitš. suur aitäh ja suur aitäh, et olite vast-, vastamas, vastama nõus. ma olen nõus teie sõnavõtuga, aga kas te olete nõus, et suur iroonia on see, et on sellised riigid nagu Ühendkuningriik, kes Tony Blairi suhtes vaatas Gaddafi poole üles ja siis on riigid, kes on mõjutanud äh, Liibüat äh, väga äh, kehvasti, nüüd aga püüame minna probleeme lahendama. tõesti, Euroopa Liidus esindatud riigid on ju põhilised probleemid põhjustanud, kas te ei ole mitte sellega nõus? suur tänu, palun vastake. kui me räägime siin äh, sellistest äh, riikidest, siis mina mõtlesin äh, Ühendkuningriiki, Prantsusmaad ja Itaaliat. suur aitäh, et lühidalt vastasite, järgnevalt saab sõna härra Naart. suur tänu teile, president. minu esimene küsimus on. Liibüat ei ole olemas. on kaks parlamenti, kes esindavad mitte kedagi ja on kaks valitsust, kes ei suuda juhtida, tegemist on klanni ja hõimu äh, Äh, ühiskonnaga, kes kaitsevad ainult üksteise huvisid ja püüavad haarata territooriumit äh, ning äh, saavad raha illegaalsetest vahenditest. tõesti, terve riik on nagu must auk, teda ei esinda mitte keegi ning igasugune kaubitsemine toimub seal inimestega, narkootikumidega ja relvadega. see on välistanud igasugust progressi ka kokkuleppele jõudmiseks. just islamiriik on see, kes on loonud valitsuse, kes mitte kunagi riiki valitsema ei hakka, aga ütleb, et tal on legitiimsus selles osas, et äh, vaja on rahvusvahelist sekkumist ehk lääneriikide sekkumist äh, selleks, et ISISe tegevust lõpetada. Äh, seda oli näha ka New Yorgi kohtumisel Äh, tegelikult nendes kohutavates tingimustes näib meile, et me peame jätkuvalt uskuma ideesse, mida Leon meile esitab, et lääs peab seal olulist rolli mängima. proua Valero, üks minut. suur tänu me oleme kaotanud kontrolli sündmuste üle me käisime Liibüas ja kuulsime, mida nemad sellest arvavad. kõigepealt tulite siia, pommitasite seda riigi, kuni Gaddafi oli läinud ja siis läksite lihtsalt koju, aga ei jäänud ootama, kuidas Liibüa riik üles ehitatakse. Liibüa on riik, kus valitsevad väga suured lõhed ja endiselt tärisevad relvad me rääkisime oma visiidi käigus nii Liibüa võimude kui Tuneesia võimudega ja Liibüas öeldi meile, et äh, sõjalise operatsiooni suhtes toetust ei ole, pean silmas äh, operatsiooni Sofia. mitte keegi ei öelnud meile, et äh, Sofia võiks anda Liibüa rahvale suurema julgustunde või kindlustunde Euroopa Liidu riigid eh, on muidugi Liibüaga seotud sellepärast, et ka sealt tuleb pagulasi, kuid meie senine tegevus ei aita Liibüat. suur tänu, sõna saab kolleeg Hoogem. suur tänu, lugupeetud president. mille tõttu arvab Euroopa Komisjon, et ta saab Liibüa poliiti-, poliitikat eh, kuidagi mõjutada? me sekkume sel juhul siseriikliku suveräänsusesse, kuigi Euroopa Liidu liikmesriikide endi vahel erilist suveräänsust ja üksmeelt ei ole. vaadake, mismoodi liikmesriigid on praegu reageerimas rändekriisile see, mida Lääs-Liibüas tegi, on hästi dokumenteeritud, see on läbikukkumine, see on rahvusvahelise üldsuse ebaõnnestumine ning ka komisjonil ei ole õnnestunud oma tegevusega Põhja-Aafrikas mingit rahu tuua, selle tõttu Liibüas asjad ongi nii, nagu nad on. president Obama on nüüd sunnitud äh, tunnistama seda läbikukkumist on sunnitud tunnistama ka seda, et just äh, Liibüa-sugused riigid on olnud äh, suurepäraseks äh, kasvulavaks terroristlikele rühmitustele nagu ISIS ja lõppkokkuvõttes on õõnestatud ka Euroopa Liitu, sest Euroopa Liitu saadetakse nüüd terroristlikke võitlejaid. tegelikult ei olegi paremat näidet Euroopa Liidu välispoliitika läbikukkumisest kui asjaolu, et me lubame inimkaubitsejatel praegu Liibüast inimesi siia tuua ja see on viinud äh, tuhandete inimeste hukkumiseni ning Euroopa poliitika püüab nüüd panna plaastrit sellele õudusele, mida nad ise luua aitasid. mida teeb Euroopa Liit rändevoogude leevendamiseks? Nad nõuavad, et Euroopa käituks veelgi tsentraliseeritumalt ja et meil õnnestuks luua Euroopa ülene reageerimisjõud aga kui me vaatame, mis on Euroopa Liit seni korda saatnud, siis eh, ma ei arva, et meil oleks vaja teha muud, kui turvata oma eneste piire ja meresid, aitäh. suur tänu teile, aga palun ikkagi püsida kõneajas, muidu läheb debatt väga pikaks, härra Šoprad depuis 2014 la Libye conséquence directe de l'intervention alates aastast euh, kaks tuhat üksteist on Liibüas euh, toimunud õudused, meie ise võtsime siin euh, Liibüa teemalise resolutsiooni vastu ja nüüd on siis tegemist sõjaliste operatsioonidega. me püüame on püütud luua koalitsiooni, mida toetaks ka Türgi ja Katar ja peale selle on meil Süüria probleem ja see, mismoodi on jõujooned jagunenud Saudi Araabia, ÜRO ja Euroopa Liidu vahel. tegemist on äh, sõjaväeliste äh, koostöövormidega džihadistid eh, ehk pühasõdalased eh, teevad eh, koostööd jõududega Egiptuses, Tuneesias ja Süürias ja kes alates aastast kaks tuhat neliteist on moodustanud Islamiriigi nimelise ühenduse. see tähendab seda, et Islami kalifaat on saanud strateegilise eelise ja seda tänu osavale merepiirkonna ärakasutamisele. Euroopa Liit aga ei ole suutnud midagi teha, meil ei ole mingit lahendust Liibüa puhul tuleks kindlasti äh, ähm, võidelda sellega, et kasutatakse paate nende ebaseaduslike sisserändajate sissevedamiseks. Ähm, härra esimees katkestab kõnelejat ning ütleb, et äh, teie sõnavõtt on küll väga selge, aga aeg seab teile piirid, härra Kolnitš. suur tänu, ma kuulasin härra Šopradi, oma kolleegi, ja mulle tundus, et me peame siin teoloogilist diskussiooni ja ähm, minu meelest kirjeldas härra Šoprat seda olukorda täiesti imepäraselt, tegemist on inimesega, kes tahab äh, seda poliitilist pilti meile kirjeldada. me rääkisime siin härra Gaddafist, rääkisime ka sellest, mida ÜRO volinik on, on püüdnud teha ja rääkisime sellest, et äh, Gaddafi ees rulliti kõigepealt lahti äh, punane äh, vaip, teda austati, temaga tehti koostööd, pärast aga võeti ta maha. see on keeruline olukord, see on keeruline kontekst. meie oleme ise oma tegevusega aidanud Liibüat destabiliseerida, me oleme destabiliseerinud Iraagi, destabiliseerinud Liibüa, aga nüüd siis tõuseme püsti ja räägime sellest, et tahaks ka Süüria valitsust destabiliseerida see on häbiväärne poliitika, see on agressiivne poliitika, millest on kasu ainult terroristidele ja äärmuslastele nagu Islamiriik, suur tänu. kaheks minutiks härra Kaaler, palun. suur tänu teile, president ja härra volinik ma usun, et parim asi, mida on võimalik praegu selgeks teha praegusel hetkel, on see fakt, et rahvusvaheline üldsus on Bernardino Leoni plaani taga ja see fakt kui selline on väga hea, aga praegusel hetkel ei aita see meid kuidagi edasi. hea on ka see, et me poliitilist kokkulepet toetame oma toetuspaketiga, aga ma arvan, et me ei jõua öö, äh, nii kaugele kui vaja lähiajal. nii nagu on Tripolise poolt kuulda, äh, kas Marokost tagasi on kutsutud, äh, see tähendab, et ka Maroko siin vahendustegevus edasi ei lähe ja Tobuki valitsus äh, samuti äh, on pikendanud aega, äh, see tähendab kaugemale kui kakskümmend oktoober, tundub, et praegu lähiajal lahendust ei paista. ma arvan, et me peame aru saama, et on teatud sõjalised rühmitused, kellel ei ole mingisugust huvigi üldse, et kaks valitsust omavahel kokku lepivad, sellepärast et sellele toetub nende kriminaalne tegevus. aga me näeme ka seda, et erinevad äh, võimud toetavad Tubukit ja Tripolist äh, siin öeldakse, et Tripolist toetab näiteks Türgi, Katar ja Sudaan ja seetõttu tekib mul küsimus, et kas me koos nende läbirääkimistega, mida me juba niikuinii Türgiga peame, ei peaks mitte järele pärima, milliseid huvisid on sellel riigil äh, Tripolises äh, teistsuguseid äh, alternatiive või struktuure toetada ja kes ei taha, et lahenduseni jõutakse, ma arvan, et see on küll üks oluline punkt, mille osas me peame Türgiga läbi rääkima, aitäh järgnevalt saab sõna Anna Koomes, palun, poolteist minutit. Liibüa on riik, kus on kaos ja humanitaarkriis. meie ise aitasime seda luua, sellepärast et meil ei olnud sidusat eh, ja koordineeritud euroopalikku reaktsiooni pärast seda, kui Gaddafi langes. me ei aidanud üleminekuvalitsust, me ei aidanud neid ja just sellepärast eh, said eh, sõjaväelised jõud ise võimu ja esile kerkis äh, terrorism lugupeetud härra president, äh, rahvusvahelisele kokkuleppele tõenäoliselt äh, lähiajal alla kirjutate, nagu me täna kuulsime. sõjaväeline operatsioon Jeemenis paistab olevat kindral Ifta äh, ettevalmistav tegevus, ta loodab oma võitlejate peale ja me saame varsti näha traagilisi tagajärgi, Liibüast hakkab põgenema veel rohkem inimesi ja need inimesed tulevad Euroopasse. Euroopa võimetus tegutseda tuleb sellest, et Euroopa ei ole ühtne. me rivaalitseme, meie liikmesriigid rivaalitsevad, igaüks seisab ainult enda huvide eest ja see viib selleni, et mõned Euroopa pealinnad kavatsevad Liibüas sõjalist, sõjaliselt sekkuda, kuigi see toob kindlasti kaasa inimkaotusi ja ei ole õiguslikult põhjendatud. ometi on Euroopa Liidul teised ülesanded. me ei tohiks ähm, muutuda oma killustatuse ohvriks ja sekkuda äh, Äh, Liibüas äh, toimuvasse, me teame ju, mismoodi mosl-, moslemi vennaskond äh, ja teised jõud seal võitlevad. me peame Liibüat aitama, kõneled katkestatakse, see on Euroopa inimeste huvide vastane. olgu, härra Pelder, teil on üks minut. suur tänu, president sõjaliselt kontrollitud Liibüa on totaalses kodusõjas, seal on kaks rivaalitsevat parlamenti ning kaks rivaalitsevat äh, valitsust. meil on siin Euroopa Komisjon ja kõrgetasemeline välisasjade esindaja. loodetavasti nad annavad meile kirjaliku vastuse ja me saame siis teada, millisel määral Liibüa olukord ohustab Euroopat meil on mitmeid resolutsioone Türgi kohta ning ka Liibüa islamistide kohta. ma tahaksin teada, kas Euroopa on need probleemid tõstatanud oma suhetes, oma suhetes Türgiga? peale selle tahaksin küsida, milline on praegune olukord seoses Venemaa sekkumisega Süürias ja mida Euroopa Liit on teinud selleks, et võidelda Liibüast lähtuva islamiriigi ohuga võttes arvesse, et Islamiriigi võitlejaid võib olla ka tuhandete pagulaste hulgas, kes siia tulevad, aitäh. Eh, proua Vautmans. suur tänu, eh, president, volinik, eh, suur tänu sissejuhatava sõnavõtu eest, olukord on kriitiline ja paljud kolleegid on juba öelnud, et äh, nelisada tuhat äh, sisepõgenikku on Liibüas ja paljud tuhanded äh, otsivad omale uut kodumaad. nüüd on ülim aeg, et kõik osapooled allkirjastaksid poliitilise kokkuleppe ja Liibüal on me, vaja meie toetust, komisjon on pannud valmis sada miljonit eurot, et äh, toetada Liibüa üleminekuperioodi, aga rahast ei piisa, meil peab olema julgust koha peal koos ÜRO-ga äh, toetada politseid ja justiitsvaldkonda. me peaksime kaaluma ka sõjalist ja politsei äh, koostööd Liibüaga lõpetuseks Roch esitas äh, ettepaneku, et äh, rahvusvaheline kriminaalkohus peaks äh, süüdlased vastutusele võtma ja mina täielikult toetan seda. kolleeg Marusik, palun. Teil mikrofon on, ole sente nessuno. kui te mikrofoni sisse ei vajuta, siis keegi teid ei kuule president, daamid ja härrad, meil äh, tuleb äh, tõdeda, et esimene ohver selles sõjas on äh, tõde. ilma tõeta on meie kõned täis demagoogiat ja labast propagandat ja see ei aita meil probleemi lahendada. Euroopa on haige, paranemiseks ei tule tegeleda sümptomitega, vaid me peame minema haiguse juurte kallale ja me ei tea, mis need on. Liibüa sarnaselt teistele Põhja-Aafrika riikidele hävitati lääne supervõimude poolt, me hävitasime ka Iraagi ja tõime kõik ettekäänded äh, välja, välja arvatud tõe ja sama kehtib ka Liibüa puhul. me ei aktsepteeri tõde ja see ei aita meil kuidagi olukorda parandada. meil äh, tuleb äh, saada teada lääne valitsustelt konflikti põhjused, sest Euroopa praegu vajub ja, ja me langeme siin kõik koos, see on välispoliitika läbikukkumine. kolleeg Paltso, üks minut, palun. tänan. kaks tuhat üksteist Araabia kevade raames USA ja Euroopa Liit otsustasid et äh, ka Euro-, ka Liibüas peaks nüüd otsekohe hakkama kehtima demokraatia, diktaator kukutati, aga huvitav on see, et just tollal tahtis Gaddafi viia sisse uue makseviisi ja põhimõtteliselt kui diktatuur kukutati, siis ei jõutud mitte demokraatia, vaid anarhiani, riik on nüüd jagunenud kaheks ja olukord on veelgi hullem kui Gaddafi ajal. Euroopa Liit on ka huvitatud sellest, et äh, selles riigiks valitseksid jälle normaalsed olud, sellepärast et kui seal äh, endiselt käib kodusõda, siis äh, see ja Angela Merkeli sõnavõtud toovad kaasa selle, et veelgi rohkem inimesi äh, tuleb Euroopasse. härra Cesa, kaksteist, kaks minutit, palun. tänan, äh, president, volinik, ma tahaksin õnnitleda kõrget esindajat proua Mogherinit. ta ei saa täna küll siin olla, aga ma tahaksin kasutada võimalust ja tänada teda selle eest, kuivõrd äh, hästi ta on alati suutnud parlamenti ja Ahveti komisjoni. täna me räägime Liibüast. samas kui Liibüa-sugustel riikidel, sealhulgas näiteks ka Jeemenil, ei ole riiklikku juhtkonda, kellega oleks võimalik läbirääkimisi pidada Liibüa puhul on äh, kontekst väga keeruline, kuna riik on killustunud. seal on tegemist pikaajalise konfliktiga, pikaajalise kodusõjaga ja keeruline on leida sealt usaldusväärset läbirääkimispartnerit. Tripoli valitsus ei ole ka sobiv läbirääkimispartner, neil ei ole legitiimsust ja Tobrukis asuvat valitsust toetavad Araabia riigid nii et meil ei ole nüüd tegemist mitte ainult ühe diktaatoriga seal, vaid mitme diktaatoriga. härra Leon on äh, visalt äh, siiski äh, saanud erinevate osapooltega kokku, on vahendanud ja nüüd on vaja Euroopa poolset toetust üleminekuperioodile septembris sõlmitud äh, kokkuleppeid tuleb äh, kinni pidada, neid kokkuleppeid äh, tuleb ähm, kontrollida ja Euroopa peab siin oma panuse andma, kui me tõesti soovime stabiilsust ja julgeolekut Liibüas, siis me ei pea läbirääkimiste laua taha tooma mitte ainult kohalikke tegijaid, vaid Egiptuse, Türgi, Saudi Araabia, kes koos Lääne ja Venemaaga saavad äh, tagada, et see kriis seal lõpeb. ma arvan, et meil tuleks äh, parlamendis pidada väga tõsiseid äh, arutelusid äh, sel teemal, see on väga oluline Vahemere piirkonnale tervikuna. härra Pärnu. kõigepealt toimus poliitiline diskussioon Marokos ja need, kes äh, püüdsid äh, läbirääkimisi äh, vahendada täpsemalt, siis härra Leon on aru saanud, et olukord on väga delikaatne ning tegelikult on sellega seotud ka väga suur vastutus, tuleb ju otsustada sisuliselt kas jah või ei ning rahvusvaheline üldsus peab kiiresti tegutsema, sellepärast et terrorismi oht Liibüas on suurem kui kunagi varem. praegu kuulub Islamiriiki juba sada tuhat võitlejat, kõik need Liibüas ja see tähendab siis äh, seda, et tegelikult toimuvad lakkamatult äh, ka rünnakud erinevate linnade vastu Liibüas ja terrorism on Liibüas paraku reaalsus. Ehm, väga raske on kontrollida piirialasid, väga raske on kontrollida Liibüa territooriumit ja seetõttu seetõttu on väga oluline, et kõrgetasemeline esindaja annaks väga kiiresti välja omapoolse avalduse ning et me leiaksime ka vajaliku raha selleks, et aidata Liibüal sellest kriisist välja tulla, aitäh. Honorevole Pjotrovski, un minuto. kolleeg Pjotrovski, üks minut, palun. suur tänu, neli aastat on möödunud nüüd äh, Araabia kevadest, äh, mis tõi kaasa Gaddafi kukkumise Liibüas see toimus äh, Euroopa riikide toel, kes relvastasid äh, Liibüat, see on toonud kaasa ebastabiilsuse Liibüas, äh, demokraatia, mis seal on peale surutud, läheb vastuollu kohalike traditsioonidega, nüüd on seal kaos, mida kasutavad ära inimkaubitsejad ja ISIS ja see on suureks äh, ohuks Euroopa Liidule, sellepärast et äh, Liibüast äh, tulevad need terroristid, kes plaanivad rünnata Euroopat, sealhulgas Vatikani. Euroopa Liit peaks kindlasti olema kaasatud stabiliseerimisprotsessi Liibüas koostöös USA ja NATO liitlaste ja teiste Põhja-Aafrika riikidega härra Ferrand, üks minut, palun. tänan, äh, president, äh, kolleegid. Liibüa vabastati Nicolas Sarkozy poolt äh, ja nüüd on see riik kaoses. miks Prantsusmaa ja Ühendkuningriik läksid sõtta, kas inimõiguste nimel või? Gaddafid nüüd enam elus ei ole, tema ei saa tunnistusi anda, aga selge on see, et Liibüa on nüüd äh, islamiseerunud, seal on meeletu äh, tööpuudus, äh, turism enam absoluutselt ei toimi ja riik on jagunenud nüüd kaheks erinevate rühmituste vahel. sõjaväelised rühmitused äh, inimkaubitsejad, relvasmugeldajad, kõik ähm, tegutsevad seal ja see on toimunud ähm, Euroopa Liidu õnnistusel. meil on kohustus Liibüa ees ja me peame kiiresti äh, vastutust kanda võtma. härra Milan, mul on kaks minutit, palun tänan, äh, president, olukord Liibüas on järjest äh, hullem, konflikt äh, jätkub, igapäevane elu muutub järjest keerulisemaks, järjest rohkem inimesi hukkub ja on sisepagulased, seetõttu levib seal terrorism, islamiriik levib seal relvakaubandus, õlmitseb, juba mitu kuud on erinevad osapooled teinud palju äh, püüdlusi, et leida poliitilist lahendust, ÜRO on saatnud äh, sinna oma eriesindaja, tema on mänginud väga olulist äh, rolli antud protsessis. kahekümnendal septembril viidi lõpule koostamine ja nüüd ei ole aega venitada seal äh, kokkuleppes on see kirjas, need põhielemendid, et erinevad osapooled saavutaksid üksmeele. me ei tohi äh, asja enam kauem venitada, me peame selle käimasoleva protsessi edukalt lõpule viima. nüüd on äh, liibüalaste kord, nad peavad oma tuleviku ohjad enda kätte võtma, nad peavad ametisse nimetama rahvusliku ühtsuse valitsuse, mis võitleb äh, islami äh, terrorismi ja ebaseadusliku ähm, smugeldamise vastu Liibüas. Euroopa Liit äh, peab ähm, tundma tõsist muret selle pärast, mis äh, juhtub Liibüas, kui selline võimuvaakum jätkab, sellepärast, jätkub sellepärast, et tegemist on meie naaberriigiga Sofia operatsioon, mis algab äh, homme, loodetavasti suudab maha suruda seda inimkaubitsejate äh, maffia tegevust, mis seal äh, seni on vabalt ähm, toiminud. mõlemad Vahemere kaldad peavad tegutsema koostöös konstruktiivselt selleks, et Liibüa saaks äh, rahu ja julgeoleku ja turvalisuse. härra Kaan, üks minut. president, äh, kolm tuhat äh, inimest on hukkunud Vahemerd ületades, üle poole miljoni võtab selle tee ette. nüüd äh, on tervitatav see uus missioon inimkaubitsemise vastu, aga probleem, millega me oleme silmitsi, on väga keeruline seni, kuni Liibüas ei ole rahvusliku ühtsuse valitsus, mis kont-, valitsust, mis kontrolliks riiki, siis olukord halveneb seal veelgi. Euroopa Liit peab pingutama rohkem, et edendada dialoogiprotsessi Liibüas. liibülased väärivad rahu ja ei tohi lubada, et väike vähemus hoiab neid militaarsete meetoditega pantvangis. me kutsume üles kõiki osapooli austama relvaembargot ja toetama seda kokkuleppeprojekti, mis on praegu laual. Euroopa Liit peaks äh, pooli valimata toetama rahu poole liikumist Euro-, äh, Liibüas äh, ja tugevate institutsioonide ülesehitamist. kolleeg Schaffhauser, üks minut palun. Chers collègues, écoutons la Commission la tragédie libyenne lugupeetud daamid ja härrad, Liibüa on poliitiline peegel, kust me näeme seda, kui kahetsusväärselt läbi on kukkunud Euroopa Liidu ja NATO poliitika. me püüame lihtsalt rahuldada oma välispoliitilisi ambitsioone ja seda juhtis tükk aega Nicolas Sarkozy. kuid Liibüa on riik, kus valitseb kaos nii idas kui läänes Neil on territooriume, kust äh, inimesed on ammu põgenenud, sellepärast et seal valitseb islamiriik. tegemist on poliitilise ja humanitaarkriisiga, mis on kaasa toonud ka tohutu ebaseadusliku rändevoo ja äh, need inimesed, kelle hulgas võib olla ka terroriste, saabuvad nüüd siia Euroopa Liitu, sellepärast et meil on ka kohutav rändepoliitika ja me ei ole Liibüa suhtes suutnud mitte midagi ette võtta, me ei ole suutnud kohapeal probleeme lahendada ja selle asemel püüame nüüd äh, sisse viia teie poliitikat, halba poliitikat. kas on tõesti vaja, et Venemaa tuleks korda mööd-, majja lööma või Egiptus seda teeks, sest teie ju ei suuda, teie selleks ei valmistu. Jala Sender. proua Jala Sender, üks minut, palun. tänan, president volinik, me tervitame poliitilist äh, tahet, mis sisaldub äh, selles kokkuleppes, me kiidame ÜRO eriesindaja tõhusat tööd, see on märk äh, Neile, kes äh, arvavad, et sõda on vältimatu, on olnud äh, suuri raskusi, on olnud skepsist äh, riigis, mis on lõhenenud, kus oli aastakümneid diktatuuri ja kus praegu on inimkaubitsejate ja ISISe põli on väga oluline, et äh, kahekümnendaks oktoobriks oleks see kokkulepe rakendatud ja et me saaksime erandada vastavad vahendid äh, üleminekuperioodiks. liibüalased peavad ise looma ühtsuse, et äh, koos edasi liikuda ühise vaenlase vastu, enne kui on liiga hilja. on väga oluline, et meie arvestaksime ka sellega, et naaberriigid on siin protsessis ohvrid, nagu näiteks äh, Tuneesia. Euroopa Liit äh, peab äh, tegutsema kiiresti, aitamaks kõrvaldada neid takistusi, mis kokkuleppe sõlmimisele võivad tekkida ÜRO-s. kui me praegu ei õnnestu, siis me teame, et äh, sajad tuhanded inimesed istuvad paadides ja äh, asuvad äh, meie poole teele, et jõuda Berliini, Galeesse ja mujale. niisiis. tõlketeenistus annab meile teada, et kuna kõnelejad kõnelevad niivõrd kiiresti, siis kõike ei ole võimalik tõlkes edasi anda. president kui me räägime äh, Liibüast, siis me räägime lääne vigadest ja kõigest sellest, äh, mida tehti valesti. see küsimus on täiesti õigustatud, aga see ei vii meid edasi. tõuseb küsimus, et miks kõik äh, praegu kulgeb nii aeglaselt. on ülimalt vajalik, et olukord stabiliseeruks, et Liibüas oleks riiklik üksus see on Liibüa rahva ülesanne, aga ka eurooplastel on vastutus kanda ja siin tekibki küsimus, et kas me saame teha enamat. esiteks on vajalik, et selles regioonis oleks stabiilsus, kuna on tegemist meie naaberriigiga, Mare Nostrum, ja teiseks me soovime takistada islamiriigi levikut ja kolmandaks me soovime takistada põgenike voogusid, üle ühe miljoni inimese ootavad seal Euroopasse pääsu. meil on vaja mõistlikku ja usaldusväärset partnerit, kellega koos neid probleeme lahendada, aitäh. kõnelejad mikrofonita, tõlgid ei saa tõlkida. hääli mikrofon. okei okay., grazie, tšehh. għal żmien twil ilna nittamaw li jintlaħaq ftehim favur tänan, äh, president, ütleb proua Tali. on väga hea, et on saavutatud äh, stabiilsuskokkulepe äh, Liibüas ja nüüd ÜRO, Euroopa Liit ja rahvusvaheline üldsus peavad kandma hoolt selle eest, et seda kokkulepet hakataks tõesti täitma. me peame tagama koostöö tähtajast kahekümnendast oktoobrist tuleb kinni pidada. ÜRO lepituspüüdlusi äh, tuleb äh, toetada. on äh, väga oluline, et liibüalased tõesti käsitleksid riiki oma kodumaana, kus valitseks rahu, stabiilsus ja kus peavad lõppema vägivallateod. on väga oluline, et äh, Euroopa Liit oleks selles äh, poliitilises protsessis äh, ka raame aktiivne, et meil oleks stabiilne Liibüa. härra Kristea, üks minut, palun. nüüd neli aastat pärast demonstratsioone Äh, tänaval äh, Vabaduse eest, on Liibüa kaoses, on äh, massiline sisepõgenike kriis, praegu on ülim aeg kõikidel osapooltel tegutseda, võtta julgus kokku. ÜRO vahendustegevus on viimane võimalus, see tekst äh, sisaldab jätkusuutlikku lahendust sellele riigile, nüüd äh, sõltub Liibüa osapooltest see, kas nad on tõsiselt pühendunud äh, rahule, heaolule ja stabiilsusele Liibüas, mida riigi kodanikud väärivad. Euroopa Liit on alati olnud valmis pakkuma omalt poolt toetust, aga ainult läbirääkimispooltest sõltub see, kas kasutatakse ära seda viimast sellist äh, rahu saavutamise võimalust. üks minut, äh, härra Freund, palun. tänan, president viimased äh, sõnumid Liibüast on pettumust valmistavad. sellegipoolest, olgugi et praegu läbimurret ei ole saavutatud, näitab Liibüa milleks Euroopa Liit on suuteline, kui ta mobiliseerib oma diplomaatilised jõupingutused koos ÜRO-ga. seda äh, tugevat välispoliitikat ei ole meil vaja viljeleda mitte ainult äh, Liibüas, vaid ka teistes äh, Lähis-Ida kriisikolletes. me peame olema seal nähtavamad, me peame ütlema Liibüas kõikidele vastutajatele, et äh, rahule alternatiivi ei ole. konflikti osapooled peavad aru saama, et see võimalus, mis riigil praegu on, ei kordu niipea kui kodusõda seal jätkub, siis see ohustab äh, ka meie julgeolekut, sellepärast et see toob endaga kaasa rohkem põgenikke. tänan. järgmisena härra Benifei, üks minut. suur tänu, president me oleme praegu Liibüa tuleviku seisukohalt äh, otsustaval seisukohal, on võimalik leida kompromiss äh, lähtuvalt äh, septembrikuisest kokkuleppest ja tänu härra Leoni ja proua Mogherini vahendustegevusele. nüüd tuleb ära oodata, kas Tripoli ja Tobruk on tõesti sellest huvitatud viimased uudised ei ole just eriti julgustavad, nagu ütles ka härra volinik, palju probleeme tuleb veel lahendada, näiteks läbirääkijate esindatus, humanitaarkriis liik-, riigis ja nii edasi Liibüas äh, mängib äh, liiga olulist rolli ka islamiriik äh, ja seal on liiga palju inimkaubitsejaid kes rahu takistavad, meil on vaja ühtset, ühtset riiki ja riiklikku leppimist ja seda teed peavad minema liibüalased ise. ei saa lubada, et selline strateegiline riik äh, langeb kaosesse, sellel oleksid katastrofaalsed tulemused äh, Euroopale ka. härra Hauits, Euroopa Liit ja rahvusvaheline üldsus soovivad olla edukad ja sellest kas me peame õppima minevikust. Euroopa Liit äh, on äh, muunu, müünud äh, viie aasta jooksul kaheksasaja miljoni euro eest relvi Liibüale ja see nüüd tuleb meile bumerangina tagasi. me ei tohi lubada mingisugust uut Gaddafit, õigusriigi norme tuleb austada. Benghazi, mis oli äh, vastupanu sümbol on nüüd läbikukkumise sümbol. me peame toetama rahumeelset leppimist liibüalaste huvides ja seda ka selleks, et oleks võimalik kontrollida praegu äh, kontrollimatut migratsiooni Euroopa Liitu. me peame toetama sealseid kohalikke omavalitsusi, et äh, vältida ISISe võimu levimist Euroopa Liit räägib äh, kontrolli jõustamise keskustest, aga praegu on seal tegemist terrorismikeskustega. me peame toetama Liibüat äh, liibüalaste tuleviku nimel. suur tänu, härra Howitt ja nüüd meil on äh, vaba mikrofoni voor. aega on meil vähe, aga fraktsiooni kohta võime anda sõna ühele kõnelejale. kõigepealt kolleeg Sogor, üks minut, palun. suur tänu. neli aastat pärast seda, kui Gaddafi on kukutatud, kannastab, kannatab Liibüa väga raske majandusliku ja humanitaarse kriisi all. mulle tundub, et nende probleemidega saab äh, kõige paremini toime, kui kaks äh, valitsust kokku lepivad omavahel ning äh, moodustatakse lepitusvalitsus. loodetavasti teine faas, mis algab, on edukam ning inimkaubitsejad lõpetavad tegevuse Liibüa vetes. kui ei ole Äh, ühtset valitsust äh, ja administratsiooni, äh, võidavad salakaubitsejad sellest segadusest ning miljonid inimesed on sunnitud veelgi pagema. kolleeg Mitsi, palun järgnevalt. ei ole saalis? siis palun kolleeg Frunzulika. üks minut on teil. suur tänu. tundub, et mul väga hea õnn täna Äh, mina arvan, et äh, on vaja äh, astuda pikad sammud selleks, et luua ühtsuse valitsus Liibüas ning vastata Liibüa inimestele vajadustele. kogu regioon kannatab terrorismi levimise ning ebastabiilsuse all. Euroopa Liit peab aitama rahu ja julgeolekut jalule seada tõhus multilateraalne asjaajamine minevikus näitab seda, et kui poliitiline tahe on olemas, on võimalik äh, dialoogi luua ning äh, rahvusvahelist survet kasutades äh, lepingutele alla kirjutada. meil on vaja vahe, vähendada pagulaste voogu, mis tuleb Euroopasse ja anda hõlpu meie välispiiridele. selleks, et inimesed jääksid aga koju, on vaja Liibüas tagada julgeolek ja inimeste demokraatlikke õigused tuleb kinni pidada. Eh, suur aitäh, et ajast kinni pidasite, järgnevalt kolleeg Marias, palun. Eh, olukord Liibüas näitab täpselt, millised on Euroopa Liidu tuleviku väljakutsed. üle neljasaja tuhande pagulase püüab eh, sealsete sõjakoleduste eest pageda ja nad jõuavad kõik tegelikult meie lävepakule. nii et küsimus on, kes džihadistidest võitlejaid Liibüas toetavad milline on Türgi roll, milline on teiste riikide roll? kas komisjon teab, et vastavalt äh, ajakirjanike informatsioonile äh, laev, mis lahkus Aleksandretast, äh, pidi minema Mistrata piirkonda Liibüasse seda Kreeka juures peatati kinni seal oli äh, viis tuhat relva ja tuhandeid kuule. Äh, see relvalaadung pidi jõudma äh, Liibüasse ja see laev lahkus Türgi sadamast. mida tehakse nende relvadega, mis smugeldatakse Liibüasse? üheks minutiks saab sõna nüüd kolleeg Jutšuk. Кризата в Либия и двете враждуващи страни бяха сред основните причини за някои от трагичните събития с невинни хора – на които... Daamid ja härrad, praegusel hetkel peame me eh, tervitama eh, Bernardino Leoni eriesindaja olemasolu, sellepärast et ta peab eh, Liibüa tarvis omad rahuplaanid paika seadma. loomulikult kaks erinevat valitsust ei ole andnud tegelikult mingisugust signaali, et nad on valmis selle kokkuleppele alla kirjutama see peab juhtuma ka kahekümnendal oktoobril kõige hiljemalt. Euroopa Liit ja proua Mogherini peaksid tegema kõik, mis võimalik selleks, et kaks valitsuse osapoolt läheksid läbirääkimiste laua taha tagasi selleks, et rahvusliku lepituse valitsust moodustada. kui meil see ei õnnestu, siis äh, praegune olukord jätkub. järgmine kõneleja, palun daamid ja härrad, härra president, me teame kõik, et väga paljud äh, pagevad Liibüast, tulevad üle Vahemere ning väga paljud äh, surevad ka sellel teel. aga praegune olukord äh, on tegelikult selle kaose järelm, mis on Liibüas juba valitsenud aastaid. me peame aitama Liibüal konsolideerida oma valitsus aga tegemist on väga keeruka olukorraga, sellepärast et Ameerika Ühendriigid ja teised NATO riigid on hävitanud äh, valitsusstruktuurid selles riigis. sõda ning äh, halb ülesehitustöö Liibüas näib, on äh, stabiilsuse tegelikult praegu välistanud ja see on osaliselt meie süü nii et me peame äh, väga palju vaeva nägema, et olukord paraneks. järgmine kõneleja, palun. proua Toots. suur aitäh, äh, president volinik, te äh, rääkisite sellest abist, mis Liibüale on tehtud kättesaadavaks, sealhulgas lisa one mil-, üks sada miljonit eurot, mis on erinevate programmide jaoks ette nähtud. kas diskrimineerimise vastased või, võitluse programmid, sealhulgas kristlaste vastane diskrimineerimine äh, ja muud programmid saavad ka äh, toetust sellest rahast. terroristid, kes vastutavad tuhandete äh, surmade ja ohvrite eest elavad ja on traumatiseeritud praegu minu valimispiirkonnas. Westministeri valitsus on öelnud, et üheksa miljonit eh, naela, mis on külmutatud eh, Liibüalt ära võetud, eh, ei saa, seda ei saa kasutada ohvrite äh, ravimiseks ja psühholoogiliseks abiks, kas see tõesti vastab tõele? kas on võimalik võtta maha need tõkked ja kasutada seda raha selleks, et teha heaks kohutavad vead? suur aitäh, järgnevalt saab sõna volinik Stelnides. suur tänu teile, president, austatud parlamendiliikmed, head kolleegid, suur aitäh, et olete pakkunud sellise äh, rikkaliku äh, dialoogi ja arvamuste vahetuse, mis ma annan loomulikult kõik edasi ka kõrgele esindajale. Äh, head kolleegid, me jätkame Äh, toetades ÜRO äh, jõupingutusi järgnevatel nädalatel. loomulikult me loodame, et kokkuleppele on võimalik äh, allkiri saada kõikidelt osapooltelt järgnevate päevade jooksul. me oleme kindlad selles, et kõik osapooled, kes on kaasatud sellesse konflikti, saavad aru, et aega ei tohi raisata ning et käes on aeg selleks, et mõelda Liibüa tuleviku peale Liibüa majandus on juba kogu kukkumas ning selle sotsiaalne ühtsus on hävitatud. me oleme valmis tegema seda, et tooma vastutuse ette need, kes on saboteerinud läbirääkimisi viimaste aastate jooksul Euroopa Liit ei ole nõus sellega, et äh, Liibüa on lõhestunud. Euroopa Liit nõuab seda, et kõik osapooled äh, võtavad äh, tegevuse üle, aga keegi ei tohi vägivallaga oma õigust jalule seada. Liibüa neutraalsed finantstasutused on väga tähtsad. ma pean siin silmas rahvuslikku naftaettevõtet, keskpanka, ning äh, Liibüa investeeringute agentuuri. Need ei ole neutraalsed asutused enam ja on ka tõmmatud sellesse partisanlikku võitlusesse. Nende neutraalsus on tegelikult äh, hoidnud seda riiki koos ainult nende neutraalsust on vaja ka selleks, et riiki tulevikus koos hoida. ja meie moraalne kohustus on see Euroopa Liiduna. suur aitäh teile tähelepanu eest. suur aitäh teile, eh, volinik eh,